arvan, et äh, Ukraina liikmelisus Euroopa Liidus on meie strateegiline eesmärk ja selle puhul tuleb ka õigeid äh, meetmeid kasutada. suur tänu, proua Andrik Jeene ja järgmine kõneleja, palun